noorte tööhõive algatusega. tegemist on sotsiaalkomisjoni algatusega ning annan sõna kõigepealt proua Ulskogile sissejuhatuseks. Thank you, madam chair uh.... suur tänu, proua president. kriis on põhjustanud selle, et paljudes liikmesriikidel on noorte tööpuudus kasvanud väga suureks. paljudel noortel inimestel ei ole võimalik ka esimest töökohta saada, nõnda ei saa ka nad asuda iseseisvale täiskasvanud inimese teele. kaheteist, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal selleks, et olukorda parandada, tuldi välja noorte tööhõive algatusega. selle algatuse eesmärgiks oli leida raha selleks, et noorte tööhõivet parandada kõige enam ähm, äh, raskustes olevates olukordades, sealhulgas ka noorte garantiide või tagatiste kavad töötati välja. selleks, et tagada äh, noorte tööhõive algatuse äh, kiire rakendamine siis eelfinantseeriti raha, toodi raha kõigepealt varakult äh, kättesaadavaks, aga sellegipoolest üks aasta on nüüd programm juba käimas olnud ja esialgseid ootusi ei ole täidetud. meetmed, mis olid ette nähtud selleks, et raha oleks võimalik kiiresti kasutusele võtta, ei ole andnud äh, tulemusi, ei ole andnud võimalusi selleks, et noorte tööpuudusega äh, tegeleda, ära kasutatud. algatus seega tuli kõigepealt välja ülemkogu, aga praegu on nii, et üle pooleteise aasta pärast seda, kui see raha kättesaadavaks tehti, ei ole liikmesriigid paljudki veel hakanud seda ära kasutama ning on ka ebaühtlast kasutamist liikmesriigiti. vaatamata sellele, et ei ole äh, likviidsuspuudust, siis nüüd ja, ja eelrahastamise võimalused on kõik olemas, miks siis liikmesriigid ei tegutse? seda programmi peaks hakkama kiiresti ja tõhusalt rakendama. liikmesriigid, kellel on kõige kõrgem noorte tööpuudus ja keda kõige hullemini kriis puudutab, on keskmiselt just nimelt maha jäänud selle raha kasutamisel kõige rohkem ja noorte tagatiste äh, kavasid ei ole rakendanud. samal ajal on tarvis äh, pikaajalisi plaane selleks, et selle probleemiga toime tulla. missugused on need takistused? mida saab nõukogu lubada selles osas, et asjad paremaks läheksid, kas nad saavad tagada pideva rahastamise pärast seda, kui eelfinantseerimise rahad on ära kasutatud. parlament ootab kiiret ja tulemustele orienteeritud Äh, tegevust ja et lähema kaheteistkümne kuu jooksul pärast seda, kui äh, eelrahastamine on lõppenud, ikkagi uued rahad kättesaadavaks tehtaks. milliseid meetmeid näeb nõukogu ette selleks, et tagada noortele töötutele ja parlamendile rahaliste vahendite kiiret kasutust ja kuidas kavatseb nõukogu aru anda edusammudest noortele töötutele, parlamendile ja muudele sidusrühmadele? kas nõukogu saab lubada, et kuus kuud pärast selle muudetud määruse jõustamist hinnatakse edusammusid ja kuidas kavatseb nõukogu edasi minna, kui need tulemused ei vasta ootustele, isegi pärast seda, kui eelrahastamise vahendeid on suurendatud? aitäh ning nüüd saab sõna proua Kalina Lukaševitsa proua president, auväärt parlamendiliikmed. mul on hea meel, et me saame täna arutada töö, noorte tööturu olukorda Euroopa Liidus teiega. eesistuja pidas väga oluliseks seda, et nende rühmade tingimusi muudetaks kõige paremaks, kes kõige suuremate väljakutsete ees seisavad ja nende hulka kuuluvad eriti noored inimesed ning eriti need, kellel ei ole kohast haridust, oskusi, äh, noorte tööpuuduse äh, vastu võitlemine ja kestliku tööturu integratsiooni saavutamine on Euroopa Liidu jaoks äh, tipp-prioriteet. ja tõepoolest, Euroopa kahe tuhande kahekümne aasta strateegia on pannud erilist rõhku sellele, et tõhusalt käsitleda võidelda noorte tööpuudusega. tegelikkus on see, et noorte tööpuudus on ikkagi väga kõrge mitmes liikmesriigis ja see tähendab seda, et talenti ei kasutata ära, inimressursse kaotatakse ja mõnel puhul äh, kaasnevad sellega äh, väga halvad tagajärjed kogu ülejäänud töö äh, eluks. selles kontekstis noortegarantii ja noorte tööhõivealgatuse finantssätted on väga olulised. mõlema meetme eesmärgiks on äh, toetada noorte tööpuuduse vastast võitlust kõige enam haavatavates piirkondades, nimelt sellistes piirkondades, kus noorte tööpuudus on rohkem kui kakskümmend viis protsenti. tooksin teile positiivse näite Läti kohta. Läti on üks nendest riikidest, kes hakkas noortegarantiid rakendama juba jaanuarist kaks tuhat neliteist ning juba ongi näha esimesed tulemused noorte tööpuuduse määr on alanenud kolme koma kaheksa protsendi võrra, see oli kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nõnda. ja näeme, et väga palju sõltub sellest, milliseid programme liikmesriigid rakendavad. vaatamata sellele on juba praegu selge, et tarvis on teha enamat. vaatamata nendele eh, paljulubavatele stiimulitele nimelt selle noorte tööhõive algatusele, noorte tagatisele, need ei ole mitte võluvitsad, millega Euroopa noorte tööpuuduse probleeme lahendada. Nad on lihtsalt üks osa nendest vahenditest, nendest vahenditest, mida on võimalik kasutada. nagu me teame, noorte tööalgatuse lühem äh, rakendamisperiood võrreldes äh, mitmeaastase finantsraamistiku tsükliga tähendab seda, et esimestel aastal saavutatav konkreetne edu on väga tähtis kogu algatuse edu jaoks. see võib aidata lahendada probleeme, mis seisavad miljonite noorte eurooplaste ees. Need, kellel ei ole tööd ja kellel ei ole piisavat juurdepääsu ka haridusele või väljaõppele. sellepärast olen ma veendunud et Euroopa Parlamendi auväärt liikmed jagavad minu seisukohta, et mis tahes edasised viivitused noorte tööhõivealgatuse rakendamisel võivad eh, nõrgestada ka neid meetmeid, mida liikmesriigid juba on võtnud selleks, et noorte tööpuuduse vastu võidelda. üks põhitakistusi selle algatuse rakendamisel on piisava rahavoo puudumine selleks, et ähm, kasusaajatele ettemakseid teha. ja eesistuja tahab rõhutada seda, kuivõrd oluline on esitada õigeaegselt praegune äh, seadusandlik algatus selleks, et kiirendada noorte tööhõive algatuse rakendamist. sellepärast ma olen täiesti nõus Euroopa Parlamendiga selles mõttes, et kui äh, rahastamine tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks äh, varasemas etapis, siis see on võtmetähtsusega tingimus selleks, et tulemusi kiiresti saavutada. piisav likviidsus selle rakendamise protsessi alguses võimaldab ka kiiremini saada vastavaid, äh, saada paika vastavad poli-, poliitilised meetmed, mida noorte tagatiste rakendusplaanides on ette nähtud. me saame olla uhked, et praegune õigusakti Äh, muutmise ettepanek on äh, välja töötatud rekordilise ajaga. nõukogu võttis vastu eile selle ettepaneku ja täna vahetult pärast teie hääletust oleme meie selle tekstile juba ka alla kirjutanud. pärast seda, kui see avaldatakse järgmisel nädalal, on võimalik liikmesriikidel hakata eelrahastust saama. ja kokku esialgne eelrahastus, mida äh, noorte tööhõive algatusest eraldatakse. see rahastamine siis, esialgne eelarvestamine äh, tõuseb kuni miljardi euroni kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning tahaksin kinnitada teile, et nõukogu jälgib teraselt seda olukorda, mis on seotud noorte tööhõivega ning liikmesriikide poolt noorte garantii ja noorte tööhõive algatuse rakendamist samuti. samal ajal on meil tarvis meeles pidada, et noorte tööpuuduse põhjused on väga keerukad. Äh, suurenenud rahastamine täiendab teisi meetmeid ja reforme, mida liikmesriikidel on tarvis teha selleks, et erinevate kriisidega, kriisiga seotud ja struktuursete probleemidega toime tulla ja mis on siis põhjuseks noorte tööpuuduse puhul kokkuvõttes selleks, et vähendada tööpuudust märkimisväärselt, on meil tarvis teha rohkem selleks, et uusi töökohti luua ning äh, lõpetuseks tahaksin rõhutada veel ka seda, kui olulist rolli mängivad selles kontekstis sotsiaalpartnerid. suur tänu tähelepanu eest! aitäh ning nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt proua Morin Chartier, Rahvapartei, üks minut. aitäh, proua president! tahaksin öelda meie nõukogu esindajale, et algatus noorte tööhõive tõstmiseks on, pärineb liikmesriikidelt. seda soovisid liikmesriigid ja esinesid vastava avaldusega. ja mõnikord tundub, et liikmesriigid ise on ajanud segamini kaks asja, noorte karantiini ning noorte tööhõive algatus, aga noorte tööhõive algatus on reaalne vajadus meie kodanikele. arvestades, kui palju noori tööta on. ja ometi esimene aasta pärast selle algatuse kättesaadavaks muutumist näitas, kui nõrk on rakendusprotsess mitmetes liikmesriikides ning äh, näiteid te juba nimetasite. Õnneks mitte igal pool. ent me oleme reageerinud nüüd nendele puudustele ja Euroopa Liit on siin toiminud väga kiiresti, kolme kuuga õnnestus meil ühelt protsendilt kahele protsendile saada eelfinantseerimine ning suur tänu kõigile fraktsioonidele ja nõukogule ning komisjonile, kes meid selles protsessis toetasid. ent ärgem jäägem siia seisma, sest see, mida me tahame, on, et nimetatud rahalist vahendit kasutataks. ning ma, ma tean paljusid ministreid, kes siiani ajavad segamini noortegarantii ning noorte tööhõive algatuse paljusid inimesi on vaja veel teavitada, paljudele selgitada. meie huvides on, et seda vahendit rakendataks ning selleks tuleks liikmesriikidele survet avaldada, aitäh. aitäh ka kõneaega silmas pidamast ning palun sama teha ka teistel. härra Benifei, sotsiaaldemokraadid, kaks minutit. suur tänu, proua president, daamid ja härrad, nõukogu esindajad mul on tõesti hea meel, et ma saan jällegi rääkida sellest tähtsast probleemist, noorte tööpuudusest, paar nädalat enne seda, kui see eelrahastamine muutub võimalikuks noorte tööhõivealgatuse puhul ning eh, Euroopa Parlament kutsub liikmesriike üles tegelema selle teemaga, meil on tarvis kinnitusi, et nõukogu on valmis noorte inimeste eest võitlema iga hinna eest, on valmis tegema ükskõik mida selleks, et Äh, noored saaksid tööle. parlament on teinud komisjoni ja nõukoguga koostööd selleks, et muuta ära see määrus, mis võimaldab liikmesriikidel niimoodi rekordilise ajaga raha kätte saada. nüüd on aeg tulemusi anda, programmid käima lükata ja, ja kaotada tõkked asi ei puuduta ainult eelrahastamist, me peame lahendama Mm, ka bürokraatlikud probleemid, mis on seotud programmidele registreerimisega, olgu siis noorte või partnerriik, partnerfirmadega, kes tahavad osaleda selles. ja kommunikatsioon on väga oluline nende programmide osas, see on praegu täiesti piis-, ebapiisav olnud. noored, kes kõige rohkem vajavad seda, tegelikult ei tea, et selline noorte tööhõivealgatus ja noortegarantii on olemas, see on täitsa hämmastav ausalt öeldes. me peame siin tegevust kiirendama ja hoolitsema selle eest, et noored saaksid ikkagi kvaliteetseid pakkumisi, sest muidu läheb see raha jälle ebakindlus, tagab ainult ebakindluse, liikmesriigid peavad äh, tegutsema, parlament peab tegutsema, me peame sellele väljakutsele äh, reageerima, sellepärast et see puudutab tervet põlvkonda ega noorte tööhõivealgatus ise töökohti ei loo, ega see pole mingisugune võlukepike me peame kasutama kõiki Euroopa Liidu ressursse nii ruttu kui võimalik selleks, et majandus jälle kasvuteele lükata ja et investeerida strateegilistesse sektoritesse ning me vajame ka Euroopa Liidu tööstuspoliitikat, äh, sissetulekute ümberjagamine tugineb ikka veel ebavõrdsusele, meil on paremaid tingimusi tarvis tulevase põlvkonna jaoks, suur tänu. kas sinise kaardi küsimuse võtate vastu, härra Benefei? kas olete sinise kaardi küsimust valmis?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 nõnda et me tõepoolest saaksime tagada, et valitsused lihtsalt ei viska, ei kasuta raha niisuguste väljamõeldud töökohtade kasutamiseks, see peab ikka tõeline süsteem olema. ma arvan, et siin on terve rida erinevaid meetmeid tarvitusele võtta selleks, et majandus käima lükata, et lööd, loodaks töökohti ja mis on tõelised töökohad. me peame tagama, et need plaanid ja need Euroopa rahad ei saa lihtsalt äh, abirahadeks, subsiidiumideks. meil on rohkemat tarvis kui seda, meil on tõelisi töökohti tarvis luua ning komisjon peab andma siin selgeid suuniseid ja parlament peavad ka seirama, mida liikmesriigid siin teevad. proua McIntyre. suur tänu minu kodumaal on tööpuudus ja minu äh, piirkonnas samuti on tegelikult vähenenud viimase paari aasta jooksul. tööpuudus kuueteist kuni kahekümne nelja aastaste vahel on päris kiiresti viimase aasta jooksul langenud, aga ikkagi viimase kolme kuu jooksul on see vähenenud ja viisteist koma üheksa protsenti oli see ning kõige värskemad andmed CB East näitavad, et tegelikult on viimasel kuul tööpuudus noorte hulgas jällegi tõusnud meie piirkonnas. nii et mis iganes ka meile statistika ei ütleks, mina tean seda, et meil on ikkagi kuus ja pool tuhat kuueteist kuni kahekümne nelja aastast töötut Birminghami linnas. nii et me peame väga teraselt vaatama seda, mis toimib ja mis ei toimi. noorte tööhõive algatus ei ole üldse täitnud ootusi lugesin kontrollikoja äh, aruannet ja see oli väga murettekitav, sellepärast mul on väga hea meel, et me saame vahetada arvamusi ka järgmisel nädalal tööhõivekomisjonil äh, selleteemalisi mõtteid. kui noorte tööhõive algatus positiivselt ei toimi, siis me peame mõtlema, miks nii on ja järgmisel nädalal tuleb see parem õigusloome pakett välja ja äh, asepresident Timmermaniga koos peaksime hoolitsema selle eest, et VKE-d on need, kust töökohad tulevad, kust ka noorte inimeste töökohad tulevad. proua Harkin, kaks minutit. proua president, nõukogu esindaja, miks me täna siin oleme? selleks, et esitada noorte tööhõive algatuse kohta küsimusi ja mõnesid juba on esitatud, nende hulgas ka see, miks on nii kaua aega läinud rakendamisega, miks see viivitus tuli ja mida on võimalik paremaks teha ja millal? ma ei pea siin hakkama äh, numbreid teile uuesti esile ette kandma, sellepärast on, sellepärast et nad on ikkagi väga-väga kõrged. Euroopa Liidu institutsioonid on tulnud selle algatusega välja selleks, et noorte tööpuudusega võidelda. me peaksime lisandväärtust andma Euroopa tasemel, aga siiamaani kahjuks ei ole olnud Euroopa lisandväärtust eriti palju. kui nüüd edukad saame olla, siis nõukogu peab oma rolli ka mängima ja on see väga oluline roll selleks, et seda äh, algatust rakendada. paindlikkust on ju selles algatuses küllalt on võimalik äh, väljaõpet anda, esimesi töökohti tagada, ähm, palga ja äh, värbamistoetused ja noorte ettevõtjate toetus nõukogu ütles meile juba, et noorte tööhõive algatus ja noorte garantii, need ei ole võluvitsaks, me teame seda, aga nad on siiski märkimisväärsed ja põhjus, miks me nõukogule siin survet avaldame, on see, et me oleme tõesti mures selle viivituse pärast mis on seotud noorte tööpuuduse vastu võitlemisega. me ootame kiiret, tõhusat ja tulemustele suunatud tegevust selleks, et eelrahastamine saaks toimima. mu kolleeg just siin rääkis sellest, mida Kontrollikoda äh, äh, tõstatas seoses selle tagatisega. me oleme juba Kontrollikoja inimestega arvamusi vahetanud selles küsimuses ning mõned küsimused vajavad tõesti lahendamist. nimelt, et teaduslikku uurimist ei viidud korralikult läbi, et liikmesriigid ei andnud äh, korrektset infot Äh, rahastamisallikate kohta selleks, et neid algatusi ellu viia. Nende küsimustega tuleb tegeleda, aga me ootame tegelikult seda, et liikmesriigid hakkaksid, võtaksid täie vastutuse ja koheselt viiksid ellu noorte tööhõive algatuse. aitäh. tänan, proua Gonzales Penjas. Kiue nimel. see küsimus äh, ka selle küsimusega kaasnevad ka struktuursed probleemid, mille tõttu on muutunud öö, mudel selliseks, et vaesus on muutunud normiks selles, nendes riikides. meil on öö, kallis poliitika selleks, et töökohti luua, aga me peame leidma lahendusi, mis on mõistlikud ja kasutatavad selleks, et Lõuna-Euroopa riikidele abi pakkuda. me peame Euroopa Keskpangaga töötama, meil peab olema selline poliitika, mis Äh, aitab suur, tõsta makse rikastel, aga mis tagaks ikkagi ka äh, selle noorte tööhõive algatuse elluviimise, aga me anname ühtpidi me anname raha firmadele selleks et nad võtaksid noori inimesi tööle aga noored inimesed ei vaja mitte rohkem väljaõpet vaid nad vajavad poliitikat mis kõrge kvaliteediga töökohti neile annaks sest et kui firmad pankrotti lähevad, siis äh, inimesed vaesuvad veel rohkem ning väheneb ka nõudlus kaupade ja teenuste järele ja me piirame inimeste võimalusi. selle asemel peaks meil olema uus, valitud uus majanduslik tee, mille kaudu me saame kvaliteetseid ja kasulikke töökohti luua. proua Randke, Roheliste esindaja head kolleegid, proua nõukogu esindaja, proua president, räägime täna, meil on täna arutelu seoses küsimusega, mille Tööhõivekomisjon on esitanud eh, noorte tööhõive algatuse rakendamise vajadusega seoses liikmesriikides. nii oluline, kui see küsimus ka on, võiks eeldada et, et üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu kodanikest üldse aru saab, millest praegu jutt on, nii et peaks selgitama meie küsimuses öeldakse, et finants- ja majanduskriis on tekitanud noorte tööpuuduse, mis ula-, mille ulatus on, äh, on päris hirmus mitmes liikmesriigis. neoliberaalne poliitika ning dereguleerimine on tekitanud suuri probleeme Euroopa majandustes ning põhjustanud noorte seas ulatusliku tööpuuduse nagu näha, on kõige rohkem see puudutanud just noori ja ometi noortel ei ole olnud võimalust osaleda selle poliitika kujundamisel, mis olukorrani viis. me näeme siin sama mustrit, noori süüdist-, e, Euroopa Liitu süüdistatakse. Euroopa Liit annab raha ja ikkagi süüdistatakse. no võib-olla liiga vähe, aga ikkagi on andnud. Euroopa Liit on andnud raha võitluseks noorte tööpuudusega ning seda raha ei tohiks liikmesriigid kulutada mujal kui piirkondades, kus tõesti noorte tööpuudus on kõige suurem. meie probleem on aga see, et olukord reaalsuses praegu ei vasta ootustele. no see on ikka väga diplomaatiliselt öeldud veel, ma, ma üritan seda lahti mõtestada nüüd. paljud parlamendiliikmed ja sealhulgas ka mina on lihtsalt nördinud sellepärast, et liikmesriikidele noorte tööhõive algatusega seoses antud raha ei ole hakatud kasutama kakskümmend kaks kuud pärast algatuse algust ning eh, me seetõttu kasutamegi suulise küsimuse võimalust, andmaks liikmesriikidele märku, et meil on vaja tegusid nüüd. ma loodan, et kodanikud tulevad meiega kaasa, kirjutavad oma valitsustele kirju ning tulevad tänavatele, kui vaja. aitäh. proua Ažea ja poolteist minutit. aitäh, proua president tänan nõukogu esindaja ning tänan kolleege. küsimus, mille ma endale ise olen korduvalt esitanud, on miks on see algatus olnud nii, nii nõrk, samas kui on tegemist algatusega, millel peaks olema täiesti selge eesmärk. eesmärgiks peaks olema noorte tööpuuduse probleemi lahendamine. paraku ei ole see mingi põhjalikum poliitiline plaan, vaid on nii-öelda kriisireaktsioon kujunenud tööpuudusele, mille raames ei ole õnnestunud pikaajalisi plaane teha, tulevikku vaadata. innovatiivselt suhtuda. proua Morin Chartier rääkis väga hästi ning osutas, et inimesed ajavad sageli segamini noorte garantii ja noorte tööhõive algatuse, see on probleem ministrid ja valitsusjuhid, riigipead on sellest samuti puudutatud ning ma pean lihtsalt ütlema, et paljud neist äh, tõenäoliselt ei olegi kuulnud noorte tööhõivealgatusest ega noorte garantiistki, rääkimata sellest, et, et nende vahel vahet teha. kui nad teaksid, millised võimalused praegu on avanenud mis eh, need programmid pakuvad, kuidas oleks võimalik noorte vajadusi rahuldada nendest, siis võib-olla suudaksid nad tõhusamat poliitikat ajada. paraku oma riigis ma seda ei näe, me ei ole neid eesmärke saavutanud. mingeidki nendest. nii et ma pean ütlema, et mul on häbi, häbi seetõttu, kuidas Euroopa Liidu poolt pakutavaid võimalusi lihtsalt riigi valitsused raisku lasevad minna, riikide valitsused ressursse raisatakse. ja samas räägitakse sellest, et me peame kontrollima ja teadma, kuidas ja kus ja milleks raha kulutatakse. me peame tegelikult tagama, et see raha tõesti ära kulutatakse. aga praegu on sellest kasusaajaid võimalik üle lugeda praktiliselt ühe käe sõrmedel loomulikult seire ja kontroll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 on kurb vaadata, kui kaua see kõik aega võtab ja kui palju raisatakse noorte eurooplaste võimalusi läbi selle algatusvõimetuse. et meie Euroopa Parlamendis ei jäta seda, seda teemat rahule ning seetõttu ongi meile olnud oluline esitada nõukogule suuline küsimus sest noorte tööpuudus Euroopas vajab vähendam-, vähendamist ja ärakaotamist. ja see eesmärk on meist endiselt väga kaugel. meil on aastaid toimunud konverentse, ilusaid sõnu, palju lubadusi on antud, tippkohtumisi, aga muutunud ei ole midagi. alati osutatakse põhjustele, mille, millest tulenevalt ei saa midagi teha. kõigepealt ei olnud raha, siis tuli raha, siis oli raha, aga seda ei kasutatud, siis tekkis probleem kaasfinantseerimisega, nüüd on ka see lahendatud. ent nüüd ei tohi enam olla mingeid ettekäändeid. liikmesriigid peavad lõpuks meetmeid rakendama ning tuleb saavutada reaalseid tulemusi. aidake palun noori. aitäh, proua Žitnanska, üks minut aitäh, proua president. me teame, et komisjoni ettepanek suurendada eelfinantseerimist noorte jaoks on saanud olulise toetuse parlamendis. ent see ei ole ka blankoveksel. me peame tagama, et, et ettekäänded kaovad protsessist. noortele töö pakkumise võimatus osutab nende skeemide nõrkadele kohtadele. et kui see praegu läbi kukub nendes riikides, kus seda vaja on, siis näitab see, see, see üksnes, et noorte tööhõive probleem on palju keerulisem, kui arvati. Euroopa Liit saab aidata, aga saab aidata ainult neid, kes on valmis, et neid aidataks, seetõttu oligi mul väga huvitav kuulata nõukogu vastust kui vaatamata sellele, et meil on raha, vaatamata sellele, et nii palju aega on mööda läinud, kui nüüd liikmesriikides ei õnnestu noori aidata reaalselt, siis äh, kas meil üldse on võimalik noori aidata? head kolleegid ning austatud nõukogu esindaja, noorte tööhõive initsiatiiv on osa tööturureformist ning oluline vahend noorte aitamiseks oma elule. see täiendav üks miljard eurot, millest me eile teada saime, on väga oluline. ning mul on suur heameel kuulda, et et see on heaks kiidetud eriti kiire, kiiresti. tõhus ja kiire koostöö on, on hädavajalik noorte aitamiseks, me teame, et tööpuuduse määra erinevused liikmesriikide vahel on väga suured, mõnes riigis on rohkem isegi tööta kui, kui tööga hõivatud noori. mõned riigid aga on, tulevad ise niivõrd hästi toime, et nad ei kvalifitseeru isegi programmi kasutama. me lootsime, et eelfinantseerimine võimaldab kiirendada rakendamist ning praegu üllatab meid see, et rahasid ei kasutata kas on tegemist mingite haldustõketega või on definitsioonid liiga hägusad, äh, kvaliteetse töökoha definitsioon näiteks. ja eesmärgid seetõttu ka hägusad. algatus peaks andma panuse olukorra muutmiseks tööturul. kuidas te siis üritate motiveerida liikmesriike senisest enam ära tegema? proua teil üks minut austatud nõukogu esindaja, mul on väga lihtne sõnum. jah, kuidas, mis? tahtsin teile öelda, et öelge palun neile härradele ja daamidele, riigijuhtidele, riigipeadele, valitsusjuhtidele, et lõpetage see tühjade sõnade tegemine ning näidake, et teie poliitilise poliitiline prioriteet on noorte tööhõive, sest praegu on asi häbiväärne. kontrollikoja analüüsi põhjal ei ole selle algatuse pinnalt loodud ühtegi töökohta. nii et liikmesriikidel ei ole enam mingeid ettekäändeid, raha on juurde tulnud. nüüd on, nüüd on vaja astuda reaalseid samme. me peame ehitama tulevikku, nii et riigipead ja valitsusjuhid peavad mõistma, et tulevik on äh, energiatõhususe ja digitaalmaailma ning taastuvenergia pärast. sinna tuleb investeerida ning tuleb astuda samme, sest eh, need on tuleviku valdkonnad, nii et riigipead ja valitsusjuhid, ma, ja ma lõpetan kohe, teil ei ole enam õigust rääkida tühje sõnu ja seda teha noorte kulul, aitäh! Well, härra Arnold, üks minut. kes oleks võinud arvata, et me nii, siia välja jõuame? Euroopa Liidu poliitika maksumaksjate rahaga, mis ei toimi. no see, see on täpselt Euroopa Liit. tohutu suur idee äh,, maksumaksjate raha loksutatakse selles suures klaasis sinna ja tänna ja tulemusi ei ole. kui inimesed saavad aru ja liikmesriigid saavad aru, et Euroopa Liidu algatused ei toimi, siis eh, on alternatiiv ju väga lihtne. Briti maksumaksja rahastavad Briti projekte Briti tead, teadmisega ning annavad Briti noortele töö. Saksa maksumaksjad teevad täpselt sama Saksamaal, Läti maksumaksjad Lätis. lahendus on nii lihtne, see seisab meie ees. see ei pea toimuma läbi Euroopa Liidu. lõpetagem sekkumine ning laskem riikidel kulutada oma raha omaenda inimeste toetamiseks. Ah, proua, meil on üks minut. Euh, aitäh, proua president. Äh, proua tööhõivekomisjoni esinaine esitas oma viimase küsimuse väga hästi, mida siis teha, kui eelfinantseerimine kaheteist kuu jooksul tagajärgi ei anna? ning et tõesti, kui, kui kasutatakse neid rahasid nii ebaefektiivselt ja tööpuudus ei vähene noorte seas, vaid suureneb, siis, siis me näeme ju, kuhu see viib. vähem inimesi saab tööd, riigi maksutulud vähenevad, tekib nõiaring, me teame seda väga hästi, seetõttu on oluline lõpetada tühjade sõnade tegemine, mida kolmkümmend aastat on juba tehtud ning asuda tegudele. me peame VKE-dega ning teiste ettevõtjatega koostöös äh, lihtsustama äh, lepingulisi raame ning lõpetama tohutute summade kulutamise läbi meeletute rahastute ning, ning äh, jõu-, ning lisaks jõuame sellel teel ainult negatiivsete tulemusteni, nagu kõik teame. proua Jungerius, üks minut. voorzitter, eh, het is bijna zomer suur tänu, president. suvi on peaaegu kätte jõudnud ja on möödumas kaheksa aastat finantskriisi puhkemisest. pangad ja ettevõtted läksid pankrotti, tööpuudus tõusis kõrgustesse. paljud sisenesid tööturule ilma, et neil oleksid olnud väga head väljavõtted. üle kogu Euroopa Liidu on noorte tööpuudus suureks väljakutseks Euroopa Liit äh, soovib, et äh, noortel oleks äh, eelkõige just kriisist puudutatud piirkondades paremad perspektiivid, seetõttu on eraldatud need vahendid. me ei tohi kaotada aega, noblesse oblige, me peame tegutsema kiiresti me ei soovi, et noortel äh, säiliks äh, perspektiivitu olukord. suur tänu, järgmisena härra Calvet Šambon, palun. tänan. proua president, äh, nõukogu president. siin on mängus Euroopa usaldusväärsus me räägime siin Euroopa projekti usutavusest. meil tuleb äh, tulevikku silmas pidades äh, saada üle sellest äh, noorte tööpuuduse probleemist, kui nõukogu on otsustanud ohjad enda kätte võtta, siis väga hea, aga ka liikmesriigid peavad oma panuse anda, nad ei tohi äh, tulla selliste ettekäänetega siin välja, et raha jõuab liiga hilja kohale, neil ei ole piisavalt administratiivset võimekust ja nii edasi. et äh, me räägime siin ainult kvalitatiivsetest töökohtadest äh, ja nii edasi, see on kõik äh, absurdne, meil on vaja noortele tööd ja kohe. härra Loobes, üks minut, palun tänan. selge on see, et äh, noorte algatus ei ole veel rakendunud. on küll äh, tehtud äh, teatud samme eelfinantseerimise valdkonnas, aga siiski me ei ole väga kaugele veel jõudnud. meil on viis miljonit noort töötut kes on alla kahekümne viie aastased. iga kaheksas neist on võib-olla kuulnud üldse midagi sellest äh, programmist. Hispaania on väga puudutatud äh, noorte tööpuuduse probleemist. väga paljud äh, noored inimesed on tundnud huvi selle programmi vastu, aga see ei taga neile töökohta või praktika kohta. ja see olukord on skandaalne. proua Toom, üks minut, palun. tänan, president. ma tahaksin äh, väljendada muret äh, seoses äh, puudujääkide teatud riikides Ida- ja Lõuna-Euroopas on noored riikidest välja rändamas. ja siin on nüüd äh, noorte tööpuudus vähenenud seitsmeteistkümnelt kaheteistkümnele protsendile, aga see ei ole edulugu, see ei näita, et see programm oleks tõhus. me peaksime tähelepanu pöörama põhilistele sotsiaal- gruppidele. minu koduriigis on eestlaste tööpuudus madalam kui etniliste venelaste hulgas. Nende tööpuudus on praktiliselt kakskümmend üks protsenti ja selline segregatsioon äh, peab kindlasti saama ka arvesse võetud, äh, kui me räägime noorte mm, garantiist. härra Pavel, palun. tänan, president ma tahaksin kõigepealt äh, tervitada seda otsust, mis puudutab äh, lisavahendite äh, eraldamist. komisjon peaks kindlasti andma veelgi rohkem vahendeid noorte tööhõive edendamiseks, oluline on teha koostööd Euroopa Investeerimispangaga ja teiste institutsioonidega et äh, toetada noorte ja naiste tööhõivet. ainult niimoodi on meil võimalik äh, tagada ka Euroopa kodanike loovuse avaldumine. oluline on tähelepanu pöörata ka sellele, et äh, haridussüsteem arvestaks tööturu reaalsusega. tuleb toetada liikmesriike et nad edendaksid koostööd ametkondade vahel. noorte esindajana olen ma arvamusel, et meil tuleb äh, hariduspoliitikas leida vajalikud äh, vahendid ja alternatiivid. härra Simon. proua president, see mäng on siin kestnud juba aastaid, äh, märtsis kaks tuhat neliteist toorid siis lõpuks esitasid mingi programmi taotluse ja siis äh, nad äh, võtsid ainult miinimumi kasutusele, kuigi oleks võinud võtta üle kahesaja miljoni euro ja West Midlandi piirkonnas, äh, minu valimispiirkonnas, on nad tõesti teinud miinimumi ja loomulikult Nad äh, keeldusid äh, põhireeglite rakendamisest, äh, mida aktsepteeritakse üle kogu Euroopa Liidu. ühesõnaga, nad ei kasuta seda raha, kui seda nende tingimustel ei tehta ja seetõttu West Midlandsi piirkonnas kümned tuhanded noored on endiselt töötud. härra Pirinski, üks minut, palun tänan, president. küsimus, mida me arutame, on tegelikult järgmine. milline on nõukogu suhtumine sellesse noortegarantiisse, mille eest me aastaid võitlesime? me oleme esitanud suulise küsimuse ja sellele ei ole vastatud juhin äh, siin nõukogu tähelepanu konkreetsetele aspektidele. kas äh, nõukogu on äh, valmis tegema hindamise kuus kuud pärast noortegarantii rakendamist ja mida on nõukogu valmis tegema, kui selgub, et noortegarantii mingeid käegakatsutavaid tulemusi ei anna. Need on need kõige olulisemad küsimused ja me nõuame et kõikidel tööhõivenõukogudel käsitletakse prioriteetselt just seda teemat. proua Regner. sada viiskümmend kolm miljardit eurot aastas, see on see kulu, mida noorte tööpuudus aastas Euroopa Liidule kaasa toob, aga sellegipoolest on riikidel probleem projektide esitamisega ja raha kasutusele võtmisega noored juba ise kritiseerivad seda programmi ja just äh, seetõttu, et need vahendid noorteni sugugi ei jõua. austatud nõukogu esindajad, tahan teie tähelepanu juhtida Euroopa Ametiühingute Liigu, liidu programmile äh, Back to Future. see programm äh, näitab äh, kuidas noored äh, suhtuvad Euroopa Liidu poliitikasse. pangad äh, päästetakse lühikese aja jooksul enneolematute summade eest, aga kui on äh, kaalukausil noored, siis tuleb raha liiga hilja ja seda on liiga vähe. ja see noorte nägemus ei ole sugugi vale ja mitmed liikmesriigid võivad tõdeda sama, mis parlament, töö on seni tegemata härra Mann, äh, üks minut. tänan. viis miljonit noort on äh, väljaõpeta, tööta, perspektiivita, me ei soovi siin pakkuda troosti ilusate sõnadega, me soovime garantiisid, noortegarantiid. ja kui nüüd äh, kuut miljard miljonit eurot ei suudeta kasutusele võtta, kui kaasrahastamine probleemsetes regioonides ja kriisiriikides on takistuseks, siis me ei saa siin tõhusat tegutsemist tagada. nõukogu esindajale küsimus, kas oleks võimalik noorte tööhõivet paremini edendada, kui eeljaotus oleks kolmkümmend protsenti ühe protsendi asemel, kas äh, oleks võimalik paremini kaasata VKE-sid? meie Euroopa Parlamendis ei tohi kannatajaid hätta jätta, äh, loodetavasti tal õnnestub liikmesriike veenda. järgmisena proua Kumplonatri üks minut. austatud äh, president, nõukogu esindaja, me võtsime selle programmi kaks tuhat kolmteist rõõmuga vastu. valimiste ajal me rääkisime noortele igal pool, et see on ka teie kontinent, Euroopa tegutseb teie huvides. kus on Euroopa Liidu usaldusväärsus, kui noortele lubatakse midagi suure suuga, aga see raha konkreetselt neile kohale ikkagi ei jõua? me ei tohi äh, loobuda noorte eest võitlemast, meil tuleb leida uusi vahendeid, äh, kuidas neid vahendeid äh, kasutada. ühiskond, ettevõtted, riigiasutused, VKE-d peavad kõik vahetama praktikaid ja jagama häid ideid, kuidas siin edasi liikuda. Euroopa Liidus on palju tegemata tööd, me ei tohi rääkida siin kadunud põlvkonnast me peame pakkuma noortele võimalusi, et nad saaksid alustada iseseisvat elu, et neil oleks võimalik saada kogemusi ja haridust, et nad saaksid edendada Euroopa elu. nüüd äh, soovitakse palju äh, sõna vaba mikrofoni raames ja annan sõna ainult äh, mõnedele ja järgmisena saab sõna kolleeg Ribeiro kaks aastat on nüüd äh, möödunud äh, noorte tööhõive algatusest. endiselt on noorte tööpuudus aga vastuvõetamatult kõrge. on väga oluline, et nõukogu oleks aktiivne liikmesriikide motiveerimisel äh, rakendatakse seda algatust rohkem. tahaksin kõneleda oma koduriigist Portugalist. Portugal on silmitsi väga karmide kasinusmeetmetega, meil on väga kõrge noorte tööpuuduse määr. oluline on, et me kaasaksime noori enam, me oleme saavutanud mõningast edu, noorte puudus on vähenenud kaks koma kaks protsenti kuueteist kuni kahekümne viie aastaste inimeste vanusegrupis. suur tänu, järgmisena härra Negresko. meil on seitse miljonit noort töötut. Nende aitamiseks on eraldatud vahendid, aga projektidest on puudu kui liikmesriigid üles ei ärka ja midagi ei tee, siis mina teen ettepaneku, et Euroopa Liit peaks ise otse neid programme haldama ja eraldama raha vastavatele haridusasutustele ja ettevõtetele. noored ei saa oodata, millal bürokraatia küsimused on lahendatud, noortel on vaja programme, mida oleks võimalik kiiresti kasutada, iga hilinenud äh, päev tähendab kaduma läinud päeva nende noorte elus, kes kaotavad lootuse, kuna osad liikmesriigid absoluutselt ei hooli. tööpuudus on tekitanud, ka kasinusmeetmed on tekitanud terve noorte töötute armee. Kreekas näiteks viiskümmend korda üks koma üks protsenti Kreek-, oli noorte tööpuudus Hispaanias viiskümmend üks koma üheksa protsenti. kui me tahame noorte tööpuudusega toime tulla, siis me peame poliitikat muutma, me peame loobuma kasinuspoliitikast ja me peame ka võlad äh, maha kirjutama mis see summa on, kuus miljardit, kuus miljardit eurot selle äh, algatuse jaoks, kümme miljardit äh, noortegarantii jaoks, härra Draghi annab üks koma äh, üks triljonit äh, hoopiski nende oma meetmete jaoks, aga miks need meetmed tulemusi ei anna, sellepärast et meil on riikide kaasfinantseerimist, aga liikmesriikidel ei ole raha. Kreekas on nii, et sada kuuskümmend miljonit tuleb, tuleb Kreeka riigil jälle ära maksta selleks, et seda on, äh, algatust rahastada, lisaks siis Euroopa Liidu rahale. Te peate oma kõne ajast kinni pidama härra Novakov, proua Novakov. härra Novakov. tänan, proua president minu kuuskümmend sekundit kulub täna mitte sellele, et näidata probleemidele, vaid leida lahendusi. kui tahate leida noorte probleemidele lahendusi, siis me peame kasutama ka nooruslikku lähenemisviisi. kogemused näitavad meile, et ei tähenda seda, kui palju raha oleme kulutanud äh, tööpuuduse likvideerimisele, vaid loeb see, kui paljud inimesed on töökohad leidnud. töötagem siis kiiremini. katsugem üles äratada kõik need noored inimesed, kui nii võib öelda. et inimesed, kes tööt-, töötukassades töötavad, nad peaksid, peaksid äh, käised üles käärima ning katsuma mõista, mida noored inimesed tahavad. noored inimesed ei taha sabades seista, nad ei taha neid ühe akna või ühes kontaktpunktis käia, nad ei taha bürokraatiat, kaotagem see ära, andkem noortele võimaluse ja muutkem Euroopa. härra Kutšuk, üks minut госпожо председател колеги tänan proua president kallid kolleegid need jõupingutused mis on tehtud selle nimel et kõrge noorte tööpuudusega toime tulla peaksid olema kollektiivsed ja sihipärased. ma mõistan neid jõupingutusi, mida on juba tehtud, eriti noorte tööhõive algatus ja nii edasi, aga vaatamata nendele jõupingutustele sellegipoolest oli veebruarikuus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal umbes viiel miljonil noorel inimesel ikka töö, ei olnud tööd ma saan aru, et liikmesriigidel on raske lükata käima neid programme algatuse raames, aga pean ütlema seda, et mina olin üks Europarlamendi liikmetest, kes toetas seda Euroopa Komisjoni ettepanekut eelrahastamist suurendada. ma tean väga hästi, et eelrahastamine ise ja lisaraha ise ei hakka probleeme ära lahendama ja ka see ongi just põhjus, miks ma tahaksin nõukogult teada, mida te kavatsete teha tõhusa äh, rakendamise nimel ja kuidas tulemusi hakkate mõõtma? proua Post, üks minut. suur tänu. peame meeles pidama seda, et tööpuudus ei ole mit-, ei tähenda lihtsalt töökohtade puudumist. paljude inimeste jaoks on tööpuudus äh, rassismi küsimus ja diskrimineerimise küsimus. roomad on alati olnud kõige marginaliseerumaid gruppe ja nendel halbadel aegadel on nende olukord veelgi halvemaks muutunud. Nende tööpuudus on kolm korda kõrgem kui enamuse äh, teiste äh, elanike hulgas ja neid on palju rohkem töötute hulgas sellepärast on meil tarvis teha erilisi jõupingutusi selleks, et toetada noori roomasid ning Euroopa noorte eh, tööhõive algatus peaks olema spetsiaalselt ka nendele suunatud, selleks et nemad saaksid ka võimaluse paremale elule. ja et saaksime lõpuks ka diskrimineerimise roomade suhtes lõpetada, aitäh! proua Petja, palun. suur tänu, proua president. kallid kolleegid, tõesti hea meel on mul selle eest, et te küsisite selle küsimuse noorte tööhõive algatuse kohta ja te tegite väga hea järelduse, et riigid, kus on kõige kõrgem noorte tööpuudus ja riigid, kes on kõige rohkem kannatanud kriisi all, on tegelikult jäänud maha kõige rohkem selle algatuse rakendamisel ja samuti ka noorte garantii algata-, rakendamisel. Horvaatia on olnud nüüd kuus aastat juba siin ja meie noorte tööpuudus on olnud äh, Ähm, nelikümmend protsenti see on eurostati andmete kohaselt teisel kohal tööpuuduse arvu osas ja meie inimesed lahkuvad teistesse liikmesriikidesse aga meie valitsus ei ole kasutanud ei olnud kuni veebruarikuuni kasutanud ühtki eurot sellest algatusest küsimus ongi selles kuidas nõukogu kavatseb ergutada seda et seda algatust hakatakse kiiresti ja tõhusalt rakendama äh, ega nõukogu ei suuda ebapädevaid valitsusi lükata tegutsema, seda saavad teha vaid valijaid, valijad nendes riikides. härra Nekov kõige lõpuks. proua president, aasta on mööda läinud, sest saadik, kui selle algatusega välja tuldi, aga tulemused liikmesriikides äh, on kaugel oodatus. ma arvan, et me peaksime kasutama mitte ainult praegusi olemasolevaid finantsinstrumente, vaid peaksime katsuma reformida ka haridussüsteeme. meil on tarvis leida uusi äh, väljaõppe ja hariduse vorme, mis on mitteformaalsed, peame leidma seda, kuidas kogemusi vahetada ja innovatsiooni, innovaatilist mõtlemist noorte hulgas edendada. ma arvan, et sellised algatused äh, peaksid olema kohandatud ka liikmesriikide erisustele. Bulgaarias on üks põhilistest väljakutsetest see, kui raske on koolist ülikooli üle minna. näiteks minu kodumaal paljud noored inimesed emigreeruvad, sellepärast ma arvangi, et nõukogu ei peaks mitte ainult püüdma seda programmi paremaks muuta, vaid peaksid samuti ka kõnelejad katkestatakse. nõnda oleme jõudnud vaba mikrofoni teemaga lõpule. kasutaksin seda võimalust selleks, et veel kord sõnajärg läheb nõukogu esindajale. tänan, proua president kasutaksin veel kord seda võimalust, et rõhutada, kuivõrd oluline poliitiliselt on see noorte tööhõive algatus ning tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle väga viljaka koostöö eest, mis võimaldas meil koheselt reageerida nende väljakutsetele, mis on seotud noorte tööhõive algatusega. Te küsite, miks liikmesriigid venitavad praegusel hetkel on ikka raske hinnata seda, kuidas on asjad edenenud liikmesriikides, sellepärast et aruandluse tsükkel Euroopa Liidu tasemel ei ole veel alanud äh, jättes need likviidsuse küsimused kõrvale, mis on siis kõige kiireloomulisemad, võiksin tuua veel kolm põhjust välja mille pärast ei ole tööhõivealgatus äh, hoogu sisse saanud esiteks mõned liikmesriigid mõnedele liikmesriikidele mm, ei meeldi need äh, rakendamise struktuurid. teistes liikmesriikides on pädevad asu-, pädevate asutuste rolli äh, rõhutatud mõne liikmesriigi poolt ning on ka terve rida küsimusi, mis on seotud riiklikul, kohalikul ja regionaalsel tasemel öö, äh, olemasoleva haldussuutlikkusega. kuidas kavatseb nõukogu lükata selle algatused kiiresti käima. nõukogu leiab koos Euroopa Parlamendiga, et piisav likviidsus aitab poliitikameetmeid käima lükata, mis on siseriiklikes plaanides ette nähtud. see uus ettepanek äh, suurendada eelrahastamist peaks ka kiiremini ressursse kaasata võimaldama äh, ning peaks muutma paremaks ka liikmesriikide võimalused projekte algatada ja äh, taotlusi kiiremini menetleda. Äh, eelrahastamine makstakse välja liikmesriikidele kohe, kui see muudetud määrus on jõustunud ning õige ruttu võiks oodata ka selle positiivset mõju. teiselt poolt aga nõuab noorte tööhõive algatus nii struktuurseid reforme kui ka spetsiifilisi üksikisikutele suunatud meetmeid. liikmesriigid viivad praegu ellu tervet rida erinevaid meetmeid, võttes arvesse seda, missugused on nende prioriteedid ja vajadused ning üheks nendeks meetmetest võiks olla ka noorte tööhõive algatus. kõik liikmesriigid esitasid oma rakendusplaanid ja rakendamine liikmesriigi tasemel, tasemel on pidevalt nõukogu silma all võttes arvesse siis tööhõivekomisjoni soovitusi. kogemuste vahetus liikmesriikide vahel on samuti oluline ning samuti ka mõjuhinnang nendele meetmetele, mis on ellu rakendatud. lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, et liikmesriigid praegu esitavad struktuurseid aruandeid selle kohta, kuidas rakendatakse seda algatust, need aruanded annavad ka meile ülevaate selle kohta, kuidas liikmesriigid on edenenud selle algatuse rakendamisel ja selle me võtame siis arvesse komisjoni analüüsil ja ka tõhus järelevalve on üks eduka rakendamise eeltingimusi ja ka rahastamise eeltingimusi. ja nõukogu, tuginedes siis tööhõivekomisjoni tööle, eh, näeb ette sellise mitmepoolse järelevalve ja kasutab ka liikmesriikide vastastikust hindamist. ning lõpetuseks võttes aluseks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kogemuse ja selle, et noorte tööpuuduse numbrid ei ole paranenud enamuses liikmesriikides, kes on kõige äh, haavatavamad olnud ning et seda kõike võtame ka aluseks käesoleva aasta Euroopa poolaasta aruteludes. ja detailsemalt käsitleme seda teemat juunikuisel istungil, äh, võttes arvesse ka Kontrollikoja eriraportit ning liikmesriigid peavad edasigi tugevdama oma jõupingutusi selleks, et ellu viia asjakohaseid struktuurireforme, selleks, et noored inimesed saaksid osaleda tööturul, koolitusel või hariduses ka see, need on väga olulised meetmed. kokkuvõtteks, nõukogu jagab seda seisukohta, et rohkem on tarvis teha selleks, et noorte tööpuuduse vastu võidelda. nimetasin vaid mõningaid näiteid, mida nõukogu on kasutusele võtnud ja komisjon selleks, et süsteem oleks tõhusam. ma ei saa teile mingit imet või imelahendust homseks lubada, kuid võin kindlalt öelda, et tehakse kõvasti tööd selle nimel, et leida lahendus nii ruttu kui võimalik. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, arutelu